läbirääkimistel kavatseb komisjon hoida kursis parlamenti regulaarselt edasistest arengutest. suur tänu! suur tänu volinik de Guchtile. nüüd on meil esitatud kaks resolutsiooni ettepanekut ning ükskaup on väliskaubanduse komisjonilt ning teine roheliste äh, nimel. arutelu on käesolevaga lõppenud ning hääletamine on homme kell üksteist kolmkümmend. Äh, austatud äh, daamid ja härrad, teatan teile nüüd, et kell seitseteist kolmkümmend esitatud parandused kehtivad vastuvõetutena. järgmise päevakorrapunktina käsitleme Euroopa Liidu ja Taiwan'i vahelisi äh, kaubandussuhteid äh, ning äh, annaksin kõigepealt sõna küsimuse koostajale viieks minutiks, härra Kaspari, palun. austatud juhataja, kallid kolleegid, kaubandusleping aastast kaks tuhat üksteist tõi kaasa neljakümne miljardi euro suuruse kaubavahetuse ning praegusel hetkel on Euroopa Liit väga aktiivne olnud suhetes Taiwani ja, ja Taiwani ümbritseva piirkonnaga meil on vabakaubandusleping Lõuna-Koreaga, me oleme alustanud lepinguid vabakaubandust läbirääkimisi Jaapaniga vabakaubanduslepingu üle, meil on kaubandussuhted Hiinaga, neid me just praegu arutasime, meil on kaubandussuhted me soovime neid kaubandussuhteid intensiivistada, me oleme aktiivsed kogu Aasia piirkonnas ning samas me sooviksime, et suhted Taiwaniga muutuksid samuti intensiivsemaks kindlasti ei ole mõistlik äh, rääkida eraldi äh, vabakaubandustsoonidest ja must, kuid me soovime äh, siiski, et meie suhted Taiwaniga areneksid edasi positiivses suunas ning arvestades seda tausta, seda, et me räägime äh, läbi äh, mitmete riikidega ühes ja selles samas piirkonnas, samas on need riigid tegevad täpselt samades majandussektorites ning meie ettevõtted selles piirkonnas on väga aktiivsed Euroopa Liit, Euroopa investorid on kõige suuremad investorid Taiwanis üldse, seetõttu tuleks meil kaaluda, kuidas arendada kaubandussuhteid Taiwaniga edasi, seetõttu ma soovisin komisjonilt küsida, kuidas hindab komisjon kaubandussuhteid Taiwaniga, milliseid võimalusi komisjon näeb nende kaubandussuhete tõhustamiseks, eh, arvestades seda olukorda, mida ma praegu just kirjeldasin ning arvestades ka Hiinaga algavaid läbirääkimisi mida me saaksime ühiselt teha eh, selle heaks, et eh, Taiwan eh, nendes mitmekülgsetes kaubandussuhetes tahaplaanile ei jääks, seetõttu ma oleksin väga tänulik sellele, kui me nüüd saaksime pärast Hiinaga kaubandussuhete ja investeerimissuhete arutamist, saame rääkida põhjalikult Taiwanist ning ma olen väga tänulik kõikidele kolleegidele, kes avaldavad oma mõtteid selle kohta, kuidas neid suhteid oleks võimalik edasi arendada. Äh, suur tänu kolleeg Kasparile. nüüd äh, annan sõna komisjoni nimel härra volinik De Gustile. Uh, palju tänu, austatud president, härra Kaspari, austatud parlamendisaadikud vaid kaks aastat tagasi reageeris Euroopa Komisjon suulisele küsimusele, mis puudutas Euroopa Liidu Taiwan'i suhteid. palju sellestki, millest toona sai räägitud, kehtib ka täna. siiski kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli Taiwan viieteistkümnendal kohal, tänaseks on ta mm, langenud kahekümne kolmandale kohale samas Euroopa Liit on Taiwan'i jaoks ähm, oluliseks investeerijaks. Ähm, kaubavahetus ähm, on edasi arenenud, suhted on edasi arenenud vaatamata kahe tuhande kaheksanda aasta finantskriisile. Euroopa Liidu ja Taiwan'i vahel toimub juba laiaulatuslik dialoog, äh, meie äh, ministrid, esindajad kohtuvad regulaarselt et arutada mm, erinevaid küsimusi, muuhulgas eh, tehnilisi kaubandustõkkeid, intellektuaala, intellektuaalomandi õiguste küsimusi ja kõiki muid asjasse puutuvaid küsimusi. meie dialoog keskendub just nimelt mittetariifsetele tõketele, mis on oluliseks, olulisel kohal kaubandussuhetes tänasel päeval kõikide riikidega ning püütakse leida konkreetseid lahendusi esile kerkinud probleemidele selleks, et luua stabiilne investeerimiskeskkond, kus austatakse intellektuaalomandi õigusi ja kus investeeringud oleksid paremini kaitstud. meie komisjon on aktiivselt äh, pidanud dialoogi partneritega Aasias, oleme äh, pidanud vabakaubanduslepinguid äh, paljude Aasia riikidega alates Lõuna-Koreast kuni Jaapaniga ning e, just hetkel, hetk tagasi arutasime e, investeerimislepingut e, Mandri-Hiinaga ning kätte jõuab ka aeg selleks, et hinnata ja vaadata läbi meie kaubandussuhted Taiwaniga, selleks, et edendada seda maksimaalselt, võttes arvesse mõlema osapoole huvisid. kindlasti seisab see töö meil ees, palju tänu tähelepanu eest! suur tänu volinik De Küstile, nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad, algab, alustab kolleeg Štosni, kaks ja pool minutit, palun. aitäh, juhataja, austatud volinik. Taiwaniga läbirääkimiste alustamine on samm õiges suunas selleks, et tugevdada Euroopa Liidu suhteid Taiwaniga nii kultuuriliselt kui majanduslikult viimaste aastakümnete jooksul kahepoolne kaubavahetus Euroopa Liidu ja Taiwan'i vahel on suurenenud üle kaheteistkümne korra. kaubavahetuse maht oli kahe tuhande üheteistkümnendal aastal umbes nelikümmend miljardit. sellise kasvu valguses kaubavahetus Euroopa Liidu ja Taiwan'i vahel on ikkagi väiksem, kui võimalik potentsiaalne kaubavahenduse maht võiks olla. Taiwan on hästi arenenud majandus, mis pakub äh, suuri võimalusi. meie INTA komisjoni koosolekul oleme tihtipeale rääkinud äh, sellest, et me peaksime äh, kasutama ära Taiwan'i potentsiaali, arutasime seda küsimust ka komisjoniga, komisjon ütles, et me ei taha olla esimesed, sõnum oli selge, mm, komisjon ei soovinud provotseerida Hiinat, sõlmides kaubandussuhted Taiwan'iga Äh, Hiina, USA, Lõuna-Korea, äh, Uus-Meremaa, samas peavad läbirääkimisi või on jõudnud juba kokkuleppele äh, kaubanduslepetes, investeerimislepi, lepetes Taiwaniga. kas Euroopa Liit saab endale lubada seda, et meie jääme sellest kõrvale? vastus on selge selleks, et kasu saaksid mõlema poole kodanikud, on vaja pidada läbirääkimisi tugevama kaubandus- ja investeerimislepingu osas ja need läbirääkimised peaksid algama pigem nüüd kui hiljem. suur tänu kolleeg Stasnile, järgneb kolleeg Moreira, üks minut. palju tänu, juhataja kaubandussuhted Euroopa Liidu ja Taiwan'i vahel ehm, ei ole nii elavad, kui nad võiksid olla, vaatamata sellele, et meie kau-, kahepoolne kaubamaht on viimase aastakümne jooksul kahekordistunud. Ehm, samas on meil veel ära kasutamata potentsiaali, me peaksime süvendama omavahelisi suhteid ehm, rahvusvahelise kaubanduse komisjon oma resolutsioonis rõhutab võimalust pidada läbirääkimisi investeerimislepingu üle. Euroopa Liit peaks pidama läbirääkimisi investeerimislepingu eh, osas mitte ainult Hiinaga, vaid samasugune leping eh, tuleks sõlmida ka Taiwaniga. Euroopa Liidul on pädevus eh, sõlmida investeerimislepinguid loomulikult äh, ma mõistan seda, et äh, meil peab äh, olema vastastikune turule juurdepääsu liberaliseerimine investoritele. samas, kui vaadata Euroopa Komisjoni prioriteete aastaks kaks tuhat kümme, mis on välja toonud oma, toodud oma välisinvesteeringute teatises, siis seal ei ole näha mitte mingit põhjust, miks Taiwaniga ei peaks läbirääkimisi pidama suur tänu kolleeg Moreirole, järgneb kolleeg Kasak, kaks minutit, palun. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, аз не бих искал да повтарям вече... Aitäh, juhataja! Austatud volinik! Ma ei soovi hakata uuesti üle kordama kõiki neid arvnäitajad, mis iseloomustavad eh, kaubandussuhteid eh, Taiwaniga selge on see, et me ei ole oma majandussuhete potentsiaali maksimaalselt ära kasutanud, me peaksime süvendama kaubandussuhteid kahe partneri vahel, millest saaks kasu nii meie tööstus, infotehnoloogiasektor, rohelise energia, rohelise majanduse sektor, Need on kõik väärtuslikud äh, sektorid, kus oleks võimalik äh, juurde luua töökohti ja saavutada majanduskasvu. samas äh, Taiwan'i tegevus, kes on kolmkümmend üks kahepoolset lepingut sõlminud muuhulgas ka näiteks Hiinaga, tõestab seda, et Taiwan on valmis sõlmima samalaadseid lepinguid ka teiste partneritega mm. WTO mitmepoolse vihmavarju all ja ma olen veendunud, et tulevane kaubandusleping Euroopa Liidu ja Taiwan'i vahel aitaks kaasa sellele, et Euroopa Liidu eksport äh, suureneks äh, üle kaheteistkümne miljardi euro võrra, seetõttu kutsun üles komisjoni leidmaks võimalusi sõlmida kahepoolne leping Euroopa Liidu ja Taiwan'i vahel komisjon ei tohiks alahinnata sellise kahepoolse lepingu mõju ja, ja võimalusi, eriti arvestades seda, et läbirääkimisi peetakse ka Mandri-Hiinaga. läbirääkimised saadaksid selge signaali, et Euroopa Liit toetab demokraatiat ja sotsiaalse pluralismi. suur tänu, kolleeg Kasak, nüüd poolteist minutit, kolleeg Keller suur tänu. Eh, meie rohelised ja, eh, eh, mõistame, mil-, et väga oluline on investeerida Taiwanisse, seda teevad juba Euroopa Liidu ettevõtted ning Euroopa investorid on Taiwan'i majanduses esimesel kohal. me oleme väga hästi no, integreerunud ning ma ei mõista, miks siin on vaja täiendavat tegevust kaubandusläbirääkimiseks äh, puudub meil ka vajalik personaliressurss. meil on läbirääkimised käimas USA, Indiaga, Jaapaniga, äh, teiste riikidega. me parlamendis satume samuti raskustesse, äh, kui me peame kõigi neid läbirääkimisi jälgima, analüüsima. Need, kes peale selle tuleb meil jälgida nende lepingute kulgu ka pärast allakirjutamist. me rohelistena loom-, arvame, et loomulikult ei tohi suhteid Taiwaniga unustusse jätta, äh, kuid äh, meil käivad läbirääkimised Hiinaga investeerimislepingu üle me soovime arendada suhteid Taiwaniga, kaitstes õigusriiklust, inimõigusi, keskkonnastandardeid, me soovime oma nõudeid ka selgelt deklareerida. me oleme huvitatud kahepoolsete suhete arendamistest just nendest aspektidest lähtuvalt ning mitte majandushuvide alusel. kui me soovime suhteid arendada, siis me ei tohi silmas pidada ainult kaubandust. aitäh! suur tänu kolleeg Kellerile, kaks minutit kolleeg Tänokile mikrofon palun härra Tänakile. mikrofon. härra juhataja. Euroopa Parlamendi Taiwan'i sõprade rühma esimehena ma olen nõudnud aastaid, et Euroopa Liit vastaks Taiwan'i majanduslikule innovaatorlusele ja dünaamikale ja et sõlmitaks kaubandussuhted, mis oleksid kasulikud mõlemale poolele Taiwan on kahekümnenda sajandi üks majandusimedest, nad on tulnud äh, välja koloniaalsest äh, ähm, pärapõrgust äh, ja toodab nüüd palju nendest tooteid, mis Euroopat hoiab käigus. Taiwan'i tootmine, viski ja disainerülikonnad, muuseas viimased lisandused toodete nimekirja Eh, näitavad seda, et kaubandussuhete loomine oleks mõistlik mõlemale. Euroopa Liit on juba praegu Taiwan'i suurem otseinvesteerija, otse välisinvesteerija ja Taiwan on kahekümne seitsmes eh, kaubanduspartner Euroopa jaoks, arvestades seda, kui väike on Taiwan'i rahvas tegelikult, see on suur saavutus eh, Hiina rahvavabariigi äh, rahvaarv on viiskümmend kaheksa korda Taiwan'i rahvaarvust suurem, aga nende kaubandusmahud ainult üksteist korda suuremad. loomulikult Hiina rahvavabariigi teema tõuseb alati Taiwan'ist rääkides ja Taiwan'i praegust äh, võimu tuleb toetada ja tunnustust avaldada nende viimaste aastate tegevuse eest, kes on väga palju ka Hiina ja Taiwan'i vahelist kaubandust toetanud. me tunnustame ka Taiwan'i suhet äh, Uus-Meremaa kaubandussuhete loomist Uus-Meremaaga ehk teisisõnu on võimalik kaubandussuhted luua Taiwanil praegu ka riikidega, kes nende iseseisvust ei tunnusta. ei tohi äh, Taiwan'i demokraatiat praegu võtta äh, pantvangiks lihtsalt tänu Hiina survele me toetame Taiwan'i toetusi, osaleda rahvusvahelistes organisatsioonides nagu WHO ja ICAO ja toetame ka nende sisenemist rahvusvahelisele kaubandusturule. Nemad on meie tõeline majanduslik partner, kes toetavad demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid. suur tänu. suur tänu, härra Tšanõk. kas härra Šoltsi küsimusele olete valmis vastama? härra Tšanõk, kas olete valmis vastama härra Šoltsi küsimusele? ma ei tea, mida ütles härra Tänok. suur tänu, härra juhataja, kolleeg Tänok, mul on üks küsimus. Eh, kuidas te suhtute Euroopa Liidu Hiina poliitikasse? Eh, eh, kui me põhjendame investeerimislepingut Taiwaniga, siis ma leian, et meie suhtumine praegu on küün-, väga küüniline. me oleme huvitatud Hiina turust. Hiinasse tehtud suured investeeringud on seotud suure suurte kasumitega. Foxconn on väga suur firma, seal on väga halvad töötingimused. mida te sellest arvate? suur tänu selle küsimuse eest, aga te vist ei kuulanud seda, mida ma ütlesin. ma ütlesin konkreetselt, et Uus-Meremaa, kes toetab ühe Hiina poliitikat, ei tunnusta Taiwanit sõltumatu riigina, on sõlminud kaubanduslepingu selle territooriumiga seega Taiwan kuulub äh, ju ka praegu Maailma Kaubandusorganisatsiooni, enamus äh, teisi liikmesriike ei tunnusta Taiwanit iseseisva maailmana, me elame praegu maailmas, kus suhtutakse konstruktiivselt äh, ähmaselt Taiwan'i küsimusse kolmkümmend riiki umbes on tunnustanud Taiwan'i iseseisvust, aga sellest ei ole midagi. kaubandussuhted on sellegipoolest täiesti võimalikud. suur tänu, kolleeg Tänok ja nüüd härra Pelder üheks minutiks suur tänu, härra juhataja. hollandlasena tean ma väga hästi, millised on ajaloolised seosed Euroopa ja Taiwa-, Taiwan'i vahel. Need suhted said juba tuhande kuuesaja kahekümne neljandal aastal alguse seega üleskutse tihedamate kaubandussuhete loomisele Taiwaniga ei ole sugugi iseenesestmõistetav. kaks aastat tagasi ja volinikul on ilmselt see veel meeles, me rääkisime ähm, kaubandussuhetest Taiwaniga ja siitsamast kohast ma paluksin, palusin tollal, et hoogustataks kaubandussuhteid ja kaubandust toetavaid meetmeid aga nüüd kaks aastat hiljem seisan siinsamas ja kahjuks nagu eriti midagi ei ole juhtunud on täiesti selge, kui oluline on Taiwan meie jaoks ja tihedamad kaubandussuhted Euroopa Liidu ja Taiwan'i vahel öö, on osa ka Taipei ja Pekingi vahelistest suhetest seega, kui me toetaksime Taiwan'i, aitaks see ka neid omavahel lepitada. ja nüüd härra Kolniš saab viimasena sõna fraktsiooni eeskõnelejate nimel. kallid kol-, kallis kolleeg Pelder, meie Portugali kolleeg ütleb teile kindlasti, et äh, me peaksime rääkima Taiwan'i, äh, et meil oli, et nendel olid äh, portugallastena Taiwan'iga suhted palju enne seda, kui olid hollandlastel. aga tuhande üheksasaja neljakümne kaheksandal aastal tabas siis Hiinat ja Taiwan'it kommunism ja seega need traditsioonilised väärtused, mida Hiina ja Taiwan äh, kandsid varem, äh, kadusid unustuste hõlma ja äh, nüüd on aga me näinud seda, et Taiwanis on elukvaliteet oluliselt paranenud. loomulikult rahvusvahelisel tasandil on Taiwan väga oluline kaubanduspartner ja sugugi me ei näe seal sellist sotsiaalset dumpingut, äh, mida me oleme näinud teiste riikide vahel, äh, nagu näiteks suur äh, kommunistlik riik Mandri-Hiina, mis on kõige küünilisem kapitalistlik riik vist üldse maailmas vabakaubandusleping, sellest võib muidugi rääkida, aga ma arvan siiski, et me ei peaks kõhklema ametlike suhete loomisel Taiwan'i osas. lõpetagem see silmakirjalikkus, andkem Taiwan'i rahvale võimalus vabalt öö, otsustada ja Hiina rahvale vabalt otsustada võimaluse liituda Hiina mandri osaga või jääda sõltumatuks. meie peame kindlasti toetama Taiwan'i liitumist teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks seda on ÜRO ja nii edasi. suur tänu, härra Kolnis, järgmisena saab sõna siis ülejäänud kõnelejad ja alustagem kahest minutist ja proua Andrikiene saab sõna. suur tänu, proua juhataja. Taiwanil on väga robustne majandus tugevatel alustel ja Euroopa ettevõtted on Taiwan'i majanduse kõikides sektorites tegevad väga paljud ettevõtted on äh, Taiwan'i ettevõtetega loonud ühisettevõtted, eurooplased on üle kolmekümne miljardi USA dollari investeerinud Taiwan'isse ja see tähendab seda, et eurooplased on kõige suuremad äh, välisinvestorid äh, Taiwan'is veel enne Hiinat ja Ühendriike. enamus Euroopa ettevõtteid, kes on Taiwan'is tegu, tegevad, tegutsevad ka Mandri-Hiinas ja see kõik on väga oluline, aga ma räägiksin nüüd mõnedest poliitilistest aspektidest tänasel arutelul. me kõik teame seda, kui ähm, keeruline on äh, Taiwan'i olukord rahvusvahelisel tasandil ja see kindlasti mõjutab nende kaubandussuhteid. Taiwan on demokraatlik ja rahumeelne riik ja seega peaks olema osa järjest üleilmastuvamast äh, ja omavahel seotud maailmast. Äh, Taiwan'i Äh, integreerimine rahvusvahelise majandusega on äh, Hiinaga sõlmitav vabakaubandusleping, see on de facto kinnitus sellele, et Taiwan on asunud omaenda majandusliku arengu teele. Taiwan'i positsioonid ülemaailmses majanduses näitavad seda, kui tihedalt on seotud Euroopaga. Euroopa Taiwan'i kaubandussuhete loomisele seega ei ole vastuargumente. Euroopa Liidu äh, Korea ja Singapuri vabakaubanduslepingud näitavad seda, et aeg on küps nüüd ka Euroopa Liidu ja Taiwan'i kaubandussuhteks. Euroopa Liit ja Taiwan saaksid mõlemad sellest kasu, mitte ei suureneks ainult vastastikune kaubandus, vaid suureneks ka Euroopa Liidu, Taiwan'i ja Hiina vaheline kaubandus, suur tänu. Thank you very much, kolleeg Andrikiene, Sinadelfos Kotsolino. härra Kotsolino, palun. aitäh Jaapani ja Lõuna-Korea järel ja, ja just äh, rääkisime Hiinast, on kätte jõudnud aeg meil äh, teha valikud ja avada läbirääkimised Taiwaniga. kaubavahetuse mm, arengud on mm, olnud sellised, et kaubavahetuse mahud on äh, viimastel aastatel tugevalt suurenenud, samas me ei ole kogu potentsiaali ära kasutanud Euroopa Liit on äh, kõige suurem äh, välisinvesteeringute tegija Taiwanis. samas kõigele vaatamata ei ole meil olemas vajalikku institutsionaalset võrgustikku ja, ja võib juhtuda, et sellega jäädakse hiljaks, arvestades seda, mis kohapeal toimub, seetõttu on viimane aeg teha jõupingutus selleks, et meil oleks investeerimisleping Taiwaniga, et astutaks ähm, samm edasi, mis annab meile muuhulgas ka võimaluse eh, arendada edasi meie arengupoliitikat. Taiwan on eh, erakordne riik, arvestades eh, sellega, et tegemist on demokraatliku riigiga, kus majandus õitseb ja seetõttu tuleb toetada komisjoni jõupingutusi avamaks läbirääkimised äh, Taiwaniga. aitäh, härra Rinaldi, palun. aitäh, äh, president, volinik. Taiwan on ähm, majanduslikult äh, õitsev riik, kellega meil on juba sõlmitud mitmetel liikmesriikidel kahepoolsed lepingud, nii nagu Hiinakagi, samas Taiwan on demokraatlik riik Ehm, kes räägib meiega ühist keelt, tegemist on pluralistliku ühiskonnaga. kui me hakkame läbi rääkima lepingu sõlmimise osas Hiinaga, siis ei ole mingit põhjust, miks mitte seda teha Taiwaniga. kui vaadata kas või meie kaubavahetust, siis meil on kvaliteetseid tooteid ja Taiwan on äh, üks nendest riikidest, kellel on väga palju uusi tehnoloogilisi tooteid. lisaks sellele me näeme üha suurenevat ähm, kaubamahtu Euroopa Liidu ja Taiwan'i vahel, seetõttu äh, tuleb vaadata, et me ei pööraks tähelepanu mitte ainult Hiinale, vaid äh, pööraksime tähelepanu ka Taiwan'ile. samas äh, Taiwan on juba tükk aega olnud sõltumatu, samas me ei ole teda tunnustanud sellised äh, rahvusvahelised jõupingutused äh, aitavad kaasa sellele, et me tõesti tugevdaksime suhteid piirkonnas, äh, võtmaks arvesse olukorda, mis seal kohapeal valitseb. nii et siinkohal käib jutt ju tegelikult turgudest. aitäh. Klais, palun. ja tänku, eh, voorzitter. Een handelsovereenkomst tussen de aitäh, president kaubavahetusleping Euroopa Liidu ja Taiwan'i vahel on väga oluline. kaubanduslikud sidemed äh, viimastel aastakümnetel on märkimisväärselt tihenenud, mis tähendab seda, et äh, Taiwan'il on oluline positsioon kaubavahetuses meiega äh, loomulikult Taiwan'i olukord on eri, pärane, alati nii-öelda vaatab eh, sealt üle õla Hiina Rahvavabariik, samas on Taiwan'i puhul tegemist eh, demokraatliku riigiga. Eh, ma usun, et Euroopa Liidul peaks olema ikkagi võimalik alustada Taiwan'iga läbirääkimisi kaubanduslepingu sõlmimiseks, millest saaksid kasu mõlemad osapooled selline kaubandusleping aitaks Taiwan'i välja dip diplomaatilisest kõrbest. ja ma usun, et tegemist on sõnumiga, mida mõistab ka Hiina. positiivseks on see, et ettevõtted saavad juurdepääsu Taiwan'i turule ning see võiks olla ka stiimuliks selleks, et paremini kaitsta Euroopa ettevõtete intellektuaalse omandiõigusi nüüd tõesti meie ees seisab veel suur töö. aitäh, härra Liisek, palun. suur tänu, proua juhataja, härra volinik, lugupeetud saadikud. et nagu paljud teie seast oli ka minul eh, mõne kuu eest võimalus Taiwanis käia ning mida ma seal nägin? eelkõige nägin ma seda, et tegemist on demokraatliku riigiga ma kohtusin kahe suurema poliitilise partei juhtidega eh, ning see kõik kinnitas eh, minu veendumust, et tegemist on normaalse demokraatliku riigiga, normaalse demokraatliku konkurentsiga, normaalsete valimistega. Eh, seda tuleb rõhutada, sest mitte kõikides Aasia riikides ei näe me taolisi olu, taolist olukorda ma nägin väga arenenud tehnoloogiat, ma nägin väga kõrgelt arenenud majandust ning äh, väga palju räägiti siin täna suhetes Hiinaga. Äh, on fakte, mida me peame arvesse võtma, mis pärinevad viimastest kuudest. me näeme, et iga päev maanduvad Hiina Rahvavabariigi lennukid Taiwanis ja ka vastupidi, Taiwani lennukid lendavad Pekingisse, Shanghaisse. kümned tuhanded hiinlased külastavad Taiwani. Taiwani ettevõtted investeerivad miljardeid USA dollareid Hiina Rahvavabariigi majandusse ja kui me täna räägime Euroopas sellest, et Hiina on maailma suurim eksportöör, siis tuleb mõelda, kes on need kümme suuremat investorit, kes investeerivad Hiinasse ning nende esimese viie suure ettevõtte seas on Taiwan'i firmad. Need on firmad, mis investeerivad Hiina Rahvavabariiki ning seda tuleb meil siin arvesse võtta ning Euroopa Liit peab samuti arendama suhteid Taiwan'iga. see on nii Taiwan'i kui meie huvides aitäh härra Liisekile, proua äh, Padja Kutset. Eh, eh, härra volinik, lugupeetud saadikud, eh, kui me räägime kaubandussuhete arengust viimaste aastakümnete jooksul, siis me näeme, et Euroopa Liit on reageerinud positiivselt Aasia riigi soovile algatada kaubandussuhteid, arendada neid. Äh, leping võimaldaks meil selle äh, riik veelgi äh, tihedamat kaasamist äh, ning äh, see mõjuks positiivselt ka teiste riikide, suhetele teiste riikidega nagu Lõuna-Korea. see oleks väga kasulik mõlemale poolele, kui me saaksime investeeringuid tõhustada. me näeme kaubavahetuse mahtusid ning kui me tihendaksime suhteid, siis annaks see meie majandusele äh, hoogu, seetõttu ma usun, et äh, nende suhete arendamine, pidades silmas keskkonnastandardeid, äh, inimõigusi ja nii edasi, on väga oluline meie jaoks. aitäh, Graham Watson, palun, austatud president. meie viimane arutelu puudutas investeerimislepingut, äh, esimest investeerimislepingut Eh, pärast Lissaboni lepingut ja, ja nüüd on selge see, et see leping ei peaks jääma ainsaks, meil on eh, Taiwan eh, Mandri-Hiina kõrval, tegemist on teada-tuntud riigiga, kellega on aastakümneid kaubavahetust peetud ja seda ehm, headel põhjustel. tegemist on tõelise tiigriga Aasias meil on regulaarsed dialoogid kaubavahetuse ja investeerimisküsimustes, samas kaubavahetuse mahud on maha jäänud kõigest sellest, potentsiaal samas on väga suur. komisjon räägib Euroopa väärtustest, samas sõlmib lepingu Hiinaga selle asemel, et mm, toetada demokraatlikku Taiwanit, kui me kaalume võimalust sõlmida investeerimisleping Hiinaga selleks, et edendada kaubavahetust, siis me peaksime sama tegema ka Taiwan'i suhtes ja võimaldama Euroopa Investeerimispangal ka sinna investeerida, seetõttu kutsun üles Euroopa Komisjoni sõlmima paralleelselt investeerimislepingut ka Taiwaniga, selleks et õiguskindlus oleks tagatud investoritele ning investeerimisvoogude mahud ja kvaliteet oleksid tagatud. aitäh, äh, härra Watson. Äh, kolleeg Kaasak soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te olete valmis vastama? jah, olen valmis vastama, palun, härra Kaasak. Sir Watson. Mm-hmm. Te olete mm, kursis sellega, mis toimub Hiinas, te mainisite seda, kuivõrd oluline on äh, suurendada mm, ja parandada meie suhteid Taiwaniga. samas ähm, Taiwani olukord on väga mm, haavatav, tundlik, arvestades tema suhteid Mandri-Hiinaga. mida te arvate, milline on, äh, oleks Hiina äh, vastus äh, kui nad saaksid teada, et me soovime süvendada kaubandussuhteid Taiwaniga. kas te ei kard-, karda mandriina reaktsiooni? austatud president, minu üllas kolleeg puudutas küsimust, mis, mille üle kindlasti mõningad liikmesriigid, liikmesriikide juhid mõtlevad. Euroopa Liit peaks olema siin julge ja, ja me ei peaks olema siin mingil kaitsepositsioonil, ei ole mingeid põhjusi, miks me ei peaks ehm, sõlmima lepingut Taiwaniga, me edendame oma põhimõtteid ja põhimõtted kehtivad ühtemoodi kõikide riikide puhul ja, ja, ja pigem tuleb sõlmida lepingud eh, nendega, kes jagavad meie seisukohti. aitäh, sõna saab härra Fjellner. palju tänu austatud president. me just arutasime seda, et sõlmida vabakaubandusleping Singapuriga ja Hiinaga selleks, et saada tarbijatele odavamaid kaupasid siin Euroopa Liidu turul Taiwan on kaasaegne demokraatia, Euroopa Liidu suuruselt seitsmes kaubanduspartner, samas meil ei ole nendega vabakaubanduslepingut, miks? ma kardan, et, et kardetakse Eh, Hiina kommunistliku partei reaktsiooni, mm, eh, reaktsiooni riigilt, kes peab Taiwanit oma provintsist, provintsiks ja, ja seetõttu on eh, külmutatud Taiwan'i suhted teiste maailma riikidega. samas me näeme, et Uus-Meremaa on sõlminud nendega lepingu ja kui me tahame tõesti usaldada Taiwanit ja siis ma usun, et nad isegi e, ei hakkaks Euroopa Liiduga läbirääkimisi pidama, kui nad ise kardaksid Hiinat. seetõttu ma usun, et me ei peaks e, kartma seda, et me sõlmime nendega lepingu e, ja kindlasti ei tohi takistada Taiwan'i juurdepääsu Euroopa Liidu turule, seda võimalust neile eitada kartes eh, seda suurt eh, naaberdiktaatorriiki ning eh, jätame siis kaitseta väikese demokraatia. siin on tegemist moraalsete küsimustega, moraali küsimustega nii Taiwan'i nimel kui ka meie enda nimel, meil tuleb alustada ambitsioonikaid läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks ja ei tohi karta. aitäh! Mm, härra Diestemera, palun. Äh, suur tänu. otsustasime, et äh, süvendame oma suhteid Aasia riikidega, sõlmides nendega ambitsioonikad kaubanduskokkulepped. paljud äh, Taiwan'i naaberriigid, näiteks Lõuna-Korea ja, ja teised soovivad sõlmida mm, lepingud Euroopa Liiduga ja, ja kindlasti ei tohi me ka takistada oma kodanikel saamast kasu sellistest ähm, lepingutest. Äh, samas on selge, et kõik partnerid peavad pidama kinni rahvusvahelistest äh, normidest, eeskirjadest, ka Hiina peab äh, rahvusvahelistest lepingutest kinni pidama. Hiinal on ähm, lepingud teiste riikidega, nad on WTO liikmed ähm, ja, ja seetõttu nad äh, peavad kinni pidama sealsetest normidest ja ei ole vaja karta lepingu sõlmimist Taiwaniga. Äh, härra Kutas, võttes arvesse, et et kaubavahetus Euroopa Liidu ja Taiwani vahel on äh, ääretult oluline ja arvestades seda, et viimase aastakümne jooksul on äh, kaubavahetuse mahud äh, kahekordistunud, äh, siis nüüd meil on tõepoolest võimalus sõlmida mm, kaubavahetusleping selleks, et neid suhteid veelgi tugevdada ja edendada. siin on mängus nii majanduslikud aspektid kui ka mm, tuleb arvestada seda, et Taiwan'i puhul on tegemist demokraatliku riigiga ja seetõttu ma kutsun üles volinik Tšekuhti alustama läbirääkimisi Taiwaniga selleks, et sõlmida kaubavahetusleping nendega. lubage mul tuua mõningaid arvandmeid. kahe tuhande kaheteistkümnendast aastal sai Taiwanist WTO täisliige kahe tuhande kümnendal aastal. siinsamas kojas kiitsime heaks viisa liberaliseerimise lepingu juunis kaks tuhat kümme Taiwan kirjutas alla Hiina Rahvavabariigiga vabakaubanduslepingu ja intellektuaalomandi õiguse kaitselepingu ning nad on alla kirjutanud kahepoolselt kolmkümmend üks ähm, lepingut erinevate riikidega, sealhulgas Jaapaniga ning äh, raamlepingu üle peetakse läbirääkimisi ka USA-ga ning lõppjärku on jõudnud äh, majanduslepingu sõlmimine ilma diplomaatiliste suheteta Uus-Meremaaga on see riik eh, ometigi vabakaubanduslepingu sõlminud. seega Taiwanil on vabakaubanduslepingud ka Panamaga, Hondurasega, Guatemala, Nicaraguaga. ning kõike seda arvestades on ääretult oluline, et komisjon alustaks niipea kui võimalik läbirääkimise investeerimise ja kaubanduslepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ja Taiwan'i vahel tundub, et kolleeg Luhanit ei ole saalis, seetõttu võime minna vaba mikrofoni vooru juurde ja kui härra Luhan tuleb saali, siis ta saab sõna hiljem. ja nüüd saab sõna härra Kelly. suur tänu, härra juhataja mul on väga hea meel, et ma saan rääkida täna Taiwan'i küsimuses. Taiv-, ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles ähm, tark ja haritud härra Tšanok. tal oli täiesti õigus, äh, kui ta rääkis sellest edust, mida on Taiwan saavutanud, ta rääkis, kui dünaamiline ta, äh, see riik on, äh, kui mõistlik on kaubandussuhete loomine selle riigiga ja tõesti see nii on ja ajastus on ka täiesti õige Eh, sellepärast, et on täiesti õige, et me räägime Taiwanist peaaegu samal ajal, kui me räägime oma suhetest Hiinaga, nad ei ole teineteist välistavad suhted ja on täiesti õige, et me üritame parandada oma suhteid mõlema poolega, eriti kui me räägime kaubandusest. ei tohi aga unustada ka seda, Taiwan äh, on järginud samasuguseid demokraatlikke põhimõtteid nagu meie ja me peame neid aitama äh, ka nende väärtuste toestamisel, nii et mul on see arutelu täna väga südamelähedane. suur tänu ja kolleeg Morva järgmisena, palun. suur tänu, austatud kolleegid ka siis, kui te lähete jalutama imeilusas Budapestis, kui te käite mõnes kenas pur, äh, Ungari linnas, siis te kindlasti näete ka midagi nukrat. Te näete tühjaks jäänud kauplusi, kus vaateaknad ei ole enam kaunistatud, te näete ettevõtteid, äh, mis enam ei tööta, te näete väikesi perefirmasid, mis äh, Äh, enam ei tööta ning äh, mistõttu perekonnad on kaotanud elatise allika. milles on küsimus? Äh, need ettevõtted ei suuda sammu pidada rahvusvaheliste kaubanduskontsernidega, nad on selle jaoks liiga nõrgad. me näeme järjest rohkem nii suuri kui väikesi ettevõtteid, kes impordivad kaupa Aasia riikidest, enamasti on see kehva kvaliteediga kaup. Ungari VKE-d ei suutnud selles konkurentsis vastu pidada, mis tuleb Aasia riikidest, kuid ma soovin teilt paluda üht. kui Euroopa Liit peab läbirääkimisi kaubanduslepingute üle, kui me nende üle arutelu peame, siis palun pidage silmas ka meie enda VKE-de huve. kolleegid, palun jääge teema juurde ja pidage kinni ka teile antud kõneajast kolleeg Kuukan järgmisena, palun. suur tänu. Taiwan on Euroopa Liidu Aasia kaubanduspartnerite seas seitsmendal kohal ja vastastikuste huvide kaitsmine on meie mõlema huvides ja seega ma tahaksin toetada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Taiwan'i vaheliste kaubandussuhete loomiseks Taiwan'i ja Mandri-Hiina vaheliste suhete paranemine on andnud võimaluse eh, toetada ka, hoogustada, vabandust, meie tegevust Taiwan'i ja Kagu-Aasia suunas. Euroopa Liit peaks paremini ära kasutama Taiwan'i edusammud teadus- ja arendustegevuses selleks, et eh, toetada meie enda konkurentsivõimet ja säästlikku arengut kogemus äh, Slovakkias on näidanud seda, et äh, Taiwan'i investeeringud keskenduvad nendele sektoritele, kus lisandväärtus on väga suur. ja sellepärast me peaksimegi kaaluma võimalusi läbirääkimisi pidada investeeringute kaitseks ja teiste taoliste kokkulepete kaitseks. suur tänu, kolleeg Prons järgmisena suur tänu. Euroopa Liidul on kaubanduse puudujääk äh, Taiwaniga, aga teenuste osas ülejääk. Ühendkuningriigil on väga suur kaubandusdefitsiit, äh, umbes kolm ühele ja see õõnestab ja õõnestab ka tulevikus Briti tööstust. meie teenuste äh, ülejääk ka väheneb kogu aeg Ühendkuningriikide investeeringud äh, Taiwan'i investeeringutega võrreldes on ähm, lilliputi suurused, umbes neli ühele on see vahe äh, ja tegelikult britid seega finantseerivad äh, Taiwan'i konkurentsivõimet. Need ettevõtted investeerivad Kagu-Aasias madalapalgalistesse tööstustesse ja võitlevad ka meie tööstusega. raportöör ei toeta Taiwan'iga kaubandust pragmaatiliselt mitte sellepärast, et see Äh, aitaks Euroopa Liitu, vaid sellepärast, et see hoopis aitab WTO äh, eesmärki kaubandus vabaks lasta üle terve maailma. see raportöör ei kaitse mitte Euroopa huve, vaid globaalseid huve. suur tänu, kolleeg Brons ja järgmisena saab sõna ja viimasena saab sõna kolleeg Pielan. suur tänu, Taiwan on Äh, valmis äh, lepingu äh, üle rääkima ning kuigi Taiwani võib-olla kõike ei pea suveräänseks riigiks, ei tohiks see kahjustada meie suhteid selle riigiga, samas saame me arendada ka suhteid Hiinaga ning meie suhted mõlema riigiga muutuvad järjest intensiivsemaks ning need lepingud võivad olla meile kõikidele kasuks me jõuame Aasia turule ning äh, Taiwaniga sõlmitav leping võib täiendada Pekingiga sõlmitavat lepingut. me äh, toetaksime sellega õigusriiki, demokraatlikku riiki, seetõttu mina toetan Taiwaniga suhete süvendamist äh, ning ma toetan ka investorite kaitse edasiarendamist eelkõige, kui me peame silmas seda, kuivõrd arenenud riigiga meil Taiwan'i näol tegemist on, millisel tasemel on sealne majandus ja tehnoloogia. suur tänu, Volin De Hucht. suur tänu, äh, proua juhataja, ma teen väga lühidalt, äh, sellepärast et ma juba arendasin oma mõtteid äh, ja kirjeldasin seda poliitikat oma avasõnades kui ma vastasin sellele suuliselt esitatud vastatavale küsimusele. no ma tahaksin öelda, et meie langetame oma otsused täiesti sõltumatult vastavalt sellele, mis on parim Euroopa Liidule ja Euroopa kodanikele ja e, tahan siinkohal selgelt välja öelda, et me ei põrku tagasi läbirääkimiste võimaluse eest Taiwaniga lihtsalt sellepärast, et e, Hiina Rahvavabariik sellele vastu on. meil on suveräänne õigus pidada neid läbirääkimisi kellega me soovime, kuid teisalt on äh, mängus siin ka teised kriteeriumid ja nimelt äh, kui potentsiaalsed on need läbirääkimised võrreldes teiste võimalike poliitiliste lahendustega. tuleb tunnistada, et praegu on meie ressursid äh, ammendunud ja ausalt öeldes see on veel pehme väljendus aga me kindlasti ei ole loobunud sellest mõttest, et äh, läbirääkimised oleksid võimaluse, võimalikud investeerimiskokkuleppe osas, mis puudutaksid ka turule juurdepääsu ja seda me kaalume siis äh, omal ajal aga ma olen parlamendi sõnumist väga hästi aru saanud, sellepärast et peaaegu ühehäälselt toetati siin seda, et meil peaksid olema äh, kaubanduslikult tihedamad sidemed Taiwaniga ja me kavatseme sellele kindlasti eh, tähelepanu pöörata, kui komisjon selle teema uuesti jutuks võtab. suur tänu, härra volinik, kallid kolleegid, sellega on see arutelu lõppenud, resolutsiooni ettepanekud on meile esitatud, hääletame nende osas homme kell üksteist kolmkümmend. Läheme aga edasi